c'è, quindi c'è. Bene, c'è tale. Sì. Cari colleghi, buongiorno. Kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele, nii et, et me saaksime jällegi oma istungit jätkata. meil on väga hea meel, et me saame tervitada siin oma sõpra, see oleks vist õige sõna, et ta on siin juba kolmandat korda meie külaline on siis juba kolmandat korda siin ja tegemist on Makedoonia välisministri Antonio Milošoškiga. lugupeetud välisminister, ma kasutan siin nime endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, ma küll loodan, et mingil hetkel see nimeprobleem lahendatakse ja me saame teie poole pöörduda tunduvalt lühemat nimetust kasutades. et teie külaskäik on äh, märgiks selle kohta, et Euroopa Parlament tunneb äh, väga äh, suurt huvi selle vastu, mis toimub Makedoonias, millised on need edusammud, mis teie riigis aset on leidnud Euroopaga integreerumise kontekstis. see aasta, nagu me teame, on olnud väga oluline aasta Teil on Makedoonias äh, toimunud presidendivalimised, need olid märtsis, aprillis olid kohalikud valimised. see, kuidas need valimised toimusid, äh, leidis kõigipoolset tunnustust. seda peeti selgeks märgiks selle kohta, et te olete suutelised täiel määral elama demokraatia tingimustes, te olete teinud väga suuri edusamme ning tegemist on olulise kriteeriumiga teie teel Euroopa Liidu suunas. edusammud on leidnud tunnustamist, meil toimus ka juba lühike arutelu, enne kui me siia ruumi jõudsime. Neid edusamme on tunnustanud ka Euroopa Komisjon komisjon on äh, soovitanud alustada Makedooniaga liitumisläbirääkimisi, seega tegemist on tõesti väga olulise sammuga. meie komisjon äh, väljendas hiljuti ka täielikku toetust äh, viisarežiimi kaotamisele Makedoonia kodanike jaoks. me oleme kindlad, et see otsus jõustub peatselt Äh, jõustub siis järgmise aasta algusest. ma mainisin äh, äh, juba sissejuhatuses pool naljatades, et riigi nime küsimus on endiselt probleemiks, aga see ei ole takistanud läbirääkimiste arengut on äärmiselt oluline, et Kreeka valitsusega leitakse selline lahendus, mis oleks vastupidine, vastuvõetav mõlemale poolele ning lõpuks ometigi äh, lahendatakse küsimus. Teie ees seisab veel väga palju väljakutseid, kõigepealt tuleb teil jõuda äh, liitumisläbirääkimiste lõpujoonele, teil tuleb võidelda korruptsiooniga, tuleb tugevdada kohtusüsteemi, tagada kohtunike sõltumatus, läbi viia haldusreform, hoolitseda vähemuse õiguste eest, tuleb tegeleda terve rea küsimustega aga te olete üles näidanud otsusekindlust ja siirast soovi äh, nendest probleemidest jagu saada ma arvan, et mul ei olegi vaja enam siin midagi rohkem lisada. Teie, härra minister, äh, juba räägite ise komisjonile, mis meid ees ootab ja ma arvan, et sellele järgneb ka väga huvitav mõttevahetus. niisiis, sõna on teil, härra välisminister. of the Foreign Affairs Committee in the European Parliament with your kind permission. Teie äh, sest on väga lahke kutsuda mind siia sellesse kotta, kus on esindatud kõik Euroopa rahvad ja ma äh, äh, kõnelen oma emakeeles, makedoonia keeles, nii et, et äh, sa, saaksin anda niimoodi oma pärandi, oma panuse Euroopa kultuuripärandi demonstreerimisse lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, suur aitäh, et te täna siin kohal olete ja näitate üles huvi eh, Makedoonia vastu. kõigepealt ma tahaksin tänada teid võimaluse eest esineda välisasjade komisjonis pärast seda, kui Euroopa Parlamendi uus koosseis on siis kokku tulnud pärast juulikuu, juunikuiseid valimisi mul on alati olnud hea meel olla siin selle komisjoni ees ja komisjoni liikmetega kohtuda. sellised kohtumised annavad meile võimaluse avatud ja konstruktiivselt kaaluda mõlemale poolele huvipakkuvaid küsimusi. ma olen veendunud, et me kasutame tänast kohtumist ära, vaatamaks, milliseid edusamme Makedoonias on saavutatud ning vaatame ka, millised on võimalused edasisteks edusammudeks meie eurointegratsiooni protsessis. Teie ettepanekud on väga teretulnud ja on meile teekaardiks edasiste sammude astumisel, teel Euroopa Liiduga liitumisel. ma sooviksin kasutada võimalust ning õnnitleda teid selle puhul, et lõpule on jõudnud Lissaboni lepingu ratifitseerimise protsess see leping on oluline selleks, et laienemisprotsess saaks jätkuda. lugupeetud daamid ja härrad, täna on Makedoonia Vabariik oma ajaloos väga otsustava hetke ees võimalused algavad liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga on meie ees. võimalus, et rahul, stabiilsusel ja julgeolekul rajanev ala Euroopast laieneb, on olemas seda kakskümmend aastat pärast Berliini müüri langemist on tekkinud võimalus, et väike äh, rahuarmastav Makedoonia rahvas, millel on rikkalik kultuuripärand ja kult- ja ajalugu, integreeritakse Euroopa rahvaste perre, sellest kõigest on saanud tegelikkus kohustus seda ajaloolist võimalust ära kasutada on eelkõige meie oma, meie valitsuse, meie Makedoonia Vabariigi oma, kõigi poliitikute oma. aga samas on tegemist kohustusega, mida me jagame eurooplastega. see on meie ühine kohustus. ajendatuna soovist tagada jõukus ning heaolu praegustele ja tulevastele makedoonlastele kohaldades Euroopa norme ja standardeid, on, on see, mis äh, sunnib Makedoonia valitsust pidama Euroopa integratsiooni üheks kõige olulisemaks prioriteediks. see on olnud tegelikult kõigi valitsuste eesmärk sellest ajast, kui me tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal iseseisvuse saavutasime, seda eesmärki toetavad kõik kodanikud, kõik rahvusrühmad, erakonnad ja ka kodanikeühiskond viimased näitavad et, et üheksakümmend protsenti Makedoonia kodanikest toetavad integratsiooni Euroopa Liiduga. Makedoonia integratsioon ning stabilisatsiooni ja assotsiatsiooniprotsess on osaks Euroopa Liitu Thessaloniki agendast. see on meie jaoks väga oluline strateegiline dokument. nagu te teate, mõned nädalad tagasi hindas Euroopa Komisjon positiivselt seda, mida minu kodumaal on saavutatud see, mil määral täidetakse liitumi-, liikmesuse kriteeriumeid ja poliitilisi kriteeriumeid, mis Euroopa Liit on paika pannud, äh, peaks viima äh, liitumisläbirääkimisteni. me oleme investeerinud palju energiat ja jõupingutusi, loomulikult on see meid toetanud Euroopa Komisjon, liikmesriigid ja ka Euroopa Parlament ja selle toetuse eest ma olen väga tänulik. ma tahaksin samuti rõhutada seda, kui äh, oluline on olnud oluliselt seaduste vastuvõtmine. Teie toetus kogu selle protsessi käigus on olnud väga oluline ja ma loodan, et see toetus jätkub ka tulevikus. mul on ka väga hea meel, et raportöör härra Zoran Thaler on samuti pööranud tähelepanu nendele saavutustele, on oma raportis neile tähelepanu juhtinud, seda raportit te arutasite möödunud nädalal ja ma tahaksin äh, väljendada tänu tema toetuse eest ja selle toetuse eest, mida me loodame ka järgmise resolutsiooni puhul. toetust liitumisläbirääkimiste alustamisele ja ka selle toetuse eest, äh, mida me ja mõistmise eest, mida me loodame probleemidega tegelemisel. Äh, meie tegevus ei lõppe sellega, mida me oleme saavutanud. meil tuleb läbi viia väga palju reforme Äh, valitsus on väga põhjalikult läbi vaadanud ja analüüsinud Euroopa Komisjoni raportit, hinnangud, soovitused ja tähelepanekud äh, on teetähisteks meie edasistel sammudel liitumise teel. Äh, need on juba kantud üle üksikasjaliku tegevuskava, mille Makedoonia valitsus heaks kiitis ning seda hakatakse ellu viima vastavalt Euroopa Komisjoni soovitustele, see on aluseks ka Euroopa Liidu õigusliku ülevõtmise tegevuskava osas. ka valitsus jätkab reformide hoogu, me soovime saavutada käegakatsutavaid tulemusi, me püüame parandada Euroopa Liidu standardite ja kriteeriumite ellurakendamist Makedoonias, me keskendume reformidele haldussüsteemis, kohtusüsteemis, jätkame võitlust korruptsiooniga ohvridi raamlepingu elluviimist ja nende kohustuste täiteviimist, mis tulenevad stabilisatsiooni ja assotsiatsioonilepingust. üritame paremini seadusi jõustada, eriti sellistes valdkondades nagu energeetika, keskkonnakaitse, sotsiaalpoliitika ning haldussuutlikkuse tugevdamine valitsus äh, osaleb aktiivselt ka suhete arendamisel kõigi naaberriikidega, äh, pöörame palju tähelepanu regionaalsele koostööle ning äh, kahepoolsete konfliktide lahendamine näiteks Kreekaga jätkub. me jätkame kõnetlusi ÜRO egiidi all ja püüame leida siis mõlemale poolele vastu äh, Äh, võetava lahenduse, mis ei solva Makedoonia rahva väärikust. me oleme valmis äh, otsesteks kohtumisteks oma Kreeka kolleegidega. me soovime avatud äh, otseseid konflikte täpselt nii, nagu sloveenid ja horvaadid on püüdnud oma probleeme lahendada. me püüame lahendada siis sellisel moel veel ainukese lahendamata jäänud kahepoolse küsimuse Äh, Makedoonias saab äh, lahendamata küsimused äh, lahendada ja arendada niimoodi heanaaberlikke suhteid, olles konstruktiivseks partneriks. me pöörame väga palju tähelepanu ka piiriküsimusele Kosovoga me oleme Kosovo naaber ja ma tahaksin rõhutada, kui oluline on meie jaoks Kosovo kaasamine regionaalsetesse algatustesse ja regionaalsetesse projektidesse, milles osaleb ka Euroopa Liit. ma viitan siin just viisarežiimi kaotamisele. Äh, Makedoonia usub, et kõik lahendamata küsimused meie piirkonnas on võimalik äh, lahendada sama konstruktiivsel moel lähtudes euroopalikust koostöövaimust, vastastikusest austusest, suveräänsusest, territoriaalsest terviklikkusest, poliitilisest sõltumatusest ning vaidluste rahumeelsest lahendamisest. Makedoonia usub, et äh, uus Kreeka valitsus äh, parandab oluliselt äh, suhteid, mis meie kahe riigi vahel on ning läbirääkimised riigi nime küsimuses edenevad ning see siiani lahendamata küsimus äh, leiab lahenduse. Makedoonia loodab, et need reformid, mis me oleme teinud ja see pühendumus, mis me oleme investeerinud suhetesse naaberriikidega, sealhulgas ka nime küsimuse lahendamine, leiab Euroopa Liidu liikmesriikide poolset tunnustamist ning selle aasta lõpul ülemkogu äh, võtab vastu poliitilise otsuse liitumisläbirääkimiste alustamiseks Makedooniaga. Nende läbirääkimiste algus oleks väga oluline mitte üksnes meie sisemiste reformide dünaamikat silmas pidades, vaid ka pidades silmas stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni protsessi. Euroopa Liit näitaks veel kord, et äh, soovitakse laieneda ning see tempo, kuidas riik Euroopa Liidu teel liigub, sõltub sellest, millises tempos reforme ellu viiakse. see oleks ka liikuma panemaks jõuks poliitilisteks ning majanduslikeks reformideks kandidaatriikides ja võimalikes kandidaatriikides. samuti aitaks tugevdada rahu ja stabiilsust Kagu-Euroopas. mis tahes viivitused selles protsessis mõjuvad negatiivselt, eriti noorematele inimestele kes soovivad, et Makedoonia oleks kaasaegne riik, mis on integreeritud Euroopasse ja et neil oleks võimalik teostada nii oma loovust kui ka ettevõtja annet. lisaks sellele on läbirääkimiste alustamine Makedooniaga ka midagi sellist, mis parandab rahvusrühmade vahelisi suhteid Makedoonias see on aluseks meie stabiilsusele, meie mitmerahvuselisele ühiskonnale. lugupeetud parlamendisaadikud, nüüd mõne sõnaga ka viisarežiimi äh, kaotamisest, mis on olnud üks Makedoonia Vabariigi olulisemaid eesmärke sellel aastal. Äh, viisavabaduse sisseviimine on väga oluline teema nii Makedoonia kodanike jaoks kui ka teiste regiooni riikide kodanike jaoks valitsus on teinud suuri jõupingutusi vastamaks kõigile kriteeriumitele, mille Euroopa Komisjon on seadnud. me oleme selle protsessiga peaaegu lõpule jõudnud ning me hindame väga seda toetust, mida Euroopa Parlament on üles näidanud Euroopa Komisjoni ettepanekule viisarežiimi liberaliseerimiseks see võimaldab tihedamaid suhteid Makedoonia ja Euroopa kodanike vahel sellistes valdkondades nagu äri, teadus, teadusuuringud, haridus. nooremal põlvkonnal tekib võimalus õppida, millised on Euroopa väärtused ning rakendada neid omaenda kodumaal. aga vaatamata viisa liberaliseerimise olulisele praktilisele samm, tähtsusele ei tohi see olla asenduseks liitumisläbirääkimiste algusele. see on edasise integratsiooni vahend, aga see ei ole eesmärk iseeneses. viisavabaduse teekaart on olnud Makedoonia jaoks positiivseks kogemuseks. see on näidanud, et riigil on olemas haldussuutlikkus reageerida nendele keerulistele tehnilistele nõudmistele, mida Euroopa Komisjon on seadnud ja see sisendab meile optimismi, et me suudame ka läbirääkimiste protsessis olla edukad. meil on olemas läbirääkimissuutlikkus ning me oleme valmis seda suutlikkust kasutama, kui läbirääkimised järgmisel aastal, kahe tuhande kümnendal aastal algavad. samuti tahaksin rõhutada seda, kui oluline on ühinemiseelne instrument. meie jaoks on see väga tähtis Nende Euroopa Liidu poolt eraldatud vahendite täielik ärakasutamine on meie valitsuse jaoks väga prioriteetne. üks konkreetseid eesmärke on akrediteerimine eh, ühinemisees eh, instrumendi detsentraliseeritud halduseks me oleme saavutanud edusamme institutsionaalsetes ettevalmistuses selleks, et seda instrumenti täielikult kasutusele võtta Äh, meie suutlikkus on kasvanud ja seda kinnitab ka akrediteering äh, kolmandale komponendile, regionaalarengule ning neljandale komponendile, inimressursside arengule nüüd ka mõne sõnaga majanduslikust olukorrast. ülemaailmne majandus- ja finantskriis ei läinud mööda ka Makedooniast. majandustegevus on vähenenud. selle tulemusena on metallurgia ja tekstiilitööstuses mitmedki tellimused tühistatud, aga pidades silmas siiski majandus, majandusnäitajaid Makedoonias, on Makedoonia positiivseks näit-, eeskujuks mitte üksnes selles piirkonnas, vaid ka laiemalt. näiteks SKT langus Makedoonias oli ainult üks koma kaks protsenti. inflatsioon aga vähen-, vähenes null koma neli protsenti kahe tuhande üheksasaja aasta esimese üheksa kuuga valitsus on suutnud äh, hoida eelarve puudujäägi kahe koma kaheksa protsendi piires SKT-st. Äh, kaubavahetuse defitsiit ja tööpuudus on vaatamata kriisile vähenenud SKT on küll pisut vähenenud ja selleks peamiseks põhjuseks on tugev eratarbimine, madalad laenud su, suured säästud ja Makedoonia pangandussüsteemi stabiilsus. kahe tuhande üheksanda aasta neljandas kvartalis äh, ootame me, et SKT kasvab Äh, selle tulemusel oleks äh, aastane SKT vähenemine alla ühe protsendi. see on tingitud ka kolmest meetmete paketist, mis valitsus on vastu võtnud. Äh, kõigepealt eelarvepakett, mis siis muutis ettevõtete võlgade tagastamise tähtaegu Äh, siis investeeringute programmi järgmiseks kaheksaks aastaks, kus keskendutakse infrastruktuurile ning äh, seitsmekümnest äh, kriisivastasest meetmest koosnev pakett, mis näeb siis ette laene ettevõtetele, laene Euroopa Investeerimispangast. lugupeetud parlamendiliikmed, täna olen ma tulnud siia Euroopa Parlamenti selleks, et vahendada mõtteid Äh, Makedoonia ja kogu piirkonna Euroopa integratsiooni teemal. paljud teist, kes te siin täna kohal olete, teate väga hästi, kui palju Makedoonia hindab sellist dialoogi Euroopa Parlamendiga. aga ma olen tulnud siia ka selleks, et paluda teie toetust äh, järgmisel etapil teel Euroopasse, meil, meil seisavad ees liitumisläbirääkimised. Makedoonia üldsus on alati pidanud Euroopa Parlamenti õigluse, vabaduse ja lootuse majakaks ja täna me va-, ootame teilt toetust, me ootame, et te toetaksite Euroopa Komisjoni ettepanekut alustada läbirääkimisi. me oleme ära käinud väga pika tee, me oleme äh, palju investeerinud äh, ja nüüd ootab meid ees järgmine etapp, kasutagem siis ära kogu oma potentsiaali ning äh, maitskem ühiselt nende investeeringute vilju minu kodanike ootuseks on see, et Makedoonia alustaks järgmisel aastal liitumisläbirääkimisi. järgmine aasta, kahe tuhande kümnes aasta, on paljude jaoks uute alguste aasta. aasta, mil me tähistame ema Theresa sajandat sünniaastapäeva. ja lõpetuseks äh, ja tsiteeriksin ühte äh, ema Theresa öeldud lauset. ta ütles, äh, mulle tundub, et see, mida me teeme, on vaid piisake meres, aga meri oleks vaesem, kui seda piisakest ei oleks. nii et, et suur aitäh teie tähelepanu eest ja ma soovin teile teie töös edu. ma loodan, et kahe tuhande kümnendal aastal me saame juba arutada edasisi samme meie teel Euroopasse. Prima di procedere al vero e proprio dibattito, lascerei la ja enne kui me läheme edasi oma aruteluga, tahaksin anda sõna neljaks minutiks ka härra Taalerile, kes on Makedoonia Euroopa Liiduga liitumise raportöör. neli minutit, aga mitte rohkem, eks ole? suur tänu, proua Albertini. austatud äh, minister. ki ste ga ravnokar izkazali. Mislim, da je to za ma tahaksin tänada teid teie konstruktiivse sõnavõtu eest ja selle lähenemise eest, mida teie sõnavõtt väljendas. see on äh, väga äh, positiivne meie komisjoni silmis meie eelmised kohtumised on tugevdanud minu veendumust, et teie äh, esinendate väga hästi oma riiki välisministri ametikohal. Te aitate kaasa Makedoonia edusammudele Euroopa Liidu teel. see aasta oli teie koduriigi jaoks väga edukas aasta, viisasüsteem äh, liberaliseeriti ja üheksateistkümnendal detsembril leiab see veelgi kinnitust ja ka teie sidemed äh, Kosovoga leidsid lahenduse, need on tõesti suured edusammud nüüd oleks meil vaja lõplikku läbimurret, et Makedoonia, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia saaks algatada oma läbirääkimised liitumiseks. kõik me tervitame selliseid arenguid ja samuti on teretulnud ka see, et olete liikumas edasi kahepoolselt Kreekaga seoses nimeküsimustega, nimeküsimus peab leidma lahenduse. kolleegid kindlasti esitavad ka selle teema kohta päris palju küsimusi, nii et me saame sellest veel rääkida küll ja küll. võib küsida, et miks teil on nii vähe otseseid suhteid oma naabritega, kahepoolseid suhteid, kui need on äh, ainukeseks võimaluseks selle küsimuse lahendamisel ja meiegi räägime oma Kreeka kolleegidega ja me tervitame igasuguseid võimaluste äh, aknaid. ja see võimalus ei tohiks kindlasti kaduma minna. ma arvan ka, et antud kontekstis on oluline mainida kohtumist härra Papandreoga oktoobri lõpus siin Brüsselis, võib-olla see kohtuminegi saab olema parema vastastikuse mõistmise ja vastastikuse austamise alguseks nende kahe riigi vahel. me peame kõik ühiselt pingutama, et jõuda mingile kompromissile. raportöörile võin ma öelda omalt poolt, et mina usun sellesse et äh, naabrid Bulgaaria ja Kreeka toetavad äh, endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia liitumist Euroopa Liiduga, sellepärast et teie riik on üheks võtme äh, riigiks väga olulises piirkonnas Euroopas, selle piirkonna stabiilsus on oluline selleks, et meie ühiselt saaksime oma unistused ellu viidud ja samuti ka härra Papandreou unistused. suur tänu, härra Taaler! ja nüüd äh, alustame läbirääkimisi või arut-, arutelu ja kõigepealt äh, parlamendi äh, kõige suurema fraktsiooni Rahvapartei koordinaator härra Salafranca, palun kaks minutit. suur tänu, härra esimees. ka mina tervitaksin mm, härra ministrit meie komisjonis ja tänaksin teda selle eest, et ta on alati valmis dialoogiks meie Euroopa Parlamendiga. ma arvan, et see on kõige olulisem, kui me püüame probleeme lahendada. nimelt dialoog on see võtmesõna, mida ma tahaksin siin korrata. ma tahaksin öelda, et härra minister, me oleme väga põhjalikult lugenud läbi Euroopa Komisjoni koostatud iga-aastase raporti teie riigi edusammude kohta ja oma fraktsiooni nimel tahaksin ma öelda teile, et meie arvates on edusammud olnud kiitust ära teenivad ja märgatavad iseäranis tasuks esile tuua korruptsioonivastalist võitlust, poliitiliste parteide finantseerimiste seadust ja samuti ka parlamendi töö finantseerimise seadust. samuti väärib esiletõstmist ka juurdepääs kohtusüsteemile ja edusammud selles valdkonnas. sellepärast ma leian, et oleks vaja esile tuua ka seda, et teie valitsus on alati olnud avatud Euroopa, Euroopa liidu erinevate politseimissioonide osalusele ja võtme küsimuseks aga siin jääb siiski probleemi, ainukesele veel avatud probleemile lahend leidmine, nagu raportöörgi ütles, oleks kahju, kui kõik sisulised küsimused saaksid lahendatud, kui kõik eesmärgid, kõik verstapostid saaksid täidetud, mida Euroopa Liit on seadnud kandidaatriikidele ja liitumine jääb sellise tõkke taha, mis tegelikult ei ole sisuliselt võib-olla nii oluline küsimus, ehkki on siiski oluline küsimus nii et äh, me ootame lahendust sellele küsimusele nii kiiresti kui vähegi võimalik. kiirus on äh, meie jaoks kõige, äh, on meie jaoks väga oluline ja meil oleks väga hea meel, kui läbirääkimised kiiresti algaksid, aga et see saaks tõeks, tuleb meil mitmekordselt pingutada, et sellest ainsast tõkkest üle saada. ja siin, härra minister, tahaksin ma teile esitada ühe küsimuse. nimelt, kuidas teie, pidades silmas nüüd avanenud äh, võimalust äh, uue valimiste, äh, uue valitsusega Kreekas, kuidas, millised on teie arvates võimalused pingutuste suurendamiseks, et sellest tõkkest üle saada? me ju teame, et sageli ei peaks tühiseid asju tähtsatega sega ajama ja varjat reaalsusega, eks ole suur tänu, härra Salafranco. härra Katšin, palun kaks minutit ja pidage palun kõne ajast kinni, eks ole eh,. suur tänu, härra esimees. Äh, lugupeetud äh, minister. Äh, minagi tahaksin teile tunnustust avaldada ja õnnitleda teid teie edu, edu eest või eduga seoses, seoses viisa liberaliseerimise protsessiga. Makedoonia on teinud ära suure töö, tegemist on esimese riigiga, kes täitis kõike eh, kriteeriume, kõiki tingimusi, isegi kiiremini kui Montenegro. tegemist on riigiga, kes on olnud käimapanevaks mootoriks viisa liberaliseerimise teel ja see väärib tunnustust. ma olen kindel, et Makedoonia aitab ka teisi kahte riiki. Kosovo ei ole veel sellel teel äh, alustanud. Äh. nii et äh, kui üheksateistkümnendal detsembril viisasüsteem liberaliseeritakse lõplikult, siis saab olema see meie kõigi rõõmupäev loodetavasti mis aga mulle, minu tähelepanu endale tõmbas, äh, oli äh, ajaperspektiiv, äh, siin mainitakse konkreetseid kuupäevi sageli, mina isiklikult soovitaksin kuupäevade vältimist, konkreetsete kuupäevade vältimist antud hetkel. Bosnia-Hertsegoviinas on äh, olukord hullem kui teil, teie olete tõesti saavutanud suuri edusamme, iseäranis on Bosnia äh, rahvastikurühmad halvas olukorras, Bosnia-Hertsegoviinas äh, Srebrenica resolutsioon pole veel vastu võetud, seda oleks pidanud aga tehtama juba ammu. ja Makedoonia peaks olema äh, liidriks, kes äh, oma naabreid äh, sellel teel aitab ja võimalikult kiiresti, eks ole. suur tänu, härra Kaatsin. härra Tänak, palun. härra minister, kõigepealt tahaksin ma oma fraktsiooni nimel õnnitleda Makedooniat nende suurepäraste pingutuste eest, mida teie valitsus on teinud selleks, et Euroopa Liidu kandidaatriigi teel jõuda järgmisse faasi äh, läbirääkimiste, liitumisläbirääkimiste faase. ma soovin selles faasis teile kõiki edu. Teie äh, olete võidelnud äh, korruptsiooni organiseeritud kiritegevuse vastu, te olete loonud äh, soodsa mm, fiskaal- ja õigusliku kliima välisinvesteeringutele ja teie edusammud on olnud märgatavad viisa liberaliseerimise teel. loodetavasti nõukogu siis kinnitab teie ja tunnustab teie edusamme lõpliku kinnitusega. nimeküsimusega siiski jääb veel probleemiks ja seetõttu on ka Kreeka veto oht. praegusel hetkel on küll Kreeka valitsus äh, paindlikum, äh, aga siiski on see küsimus Kreeka jaoks väga oluline. mõned äh, minu isiklikus valimisringkonna valijatest, kes on Kreeka päritolu, leiavad, et väike Make-, endine Jugoslaavia Makedoonia öö, tahab ka osakest Kreeka Makedoonia piirkonnast endale saada. ja ükskõik, kui absurdne see ka ei oleks, aga nemad siiski ja kui absurdne mõte, et selline väikene riigikene võiks äh, rünnata NATO riiki, mis on palju suurem kui nemad ise, aga sellegipoolest, kas te võiksite avaldu-, teha konkreetse avalduse sellegipoolest, et äh, endine Jugoslaavia maavabariik Makedoonia ei oma mingisuguseid territoriaalseid äh, nõudeid Kreeka kohta. suur tänu, härra Tännak, härra Kuugen, palun kaks minutit. funguje. E, ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som tiež privítať... Suur tänu, esimees. ma samuti tahaksin omalt poolt tervitada härra ministrit meie komisjoni ees ja tänada härra ministrit tema sõnade eest tänasel pärastlõunal. Teie sõnavõtu kuulamine oli suur rõõm, sest et te esitate ju meie ees ainult häid uudiseid oma koduriigist. me oleme sellest rääkinud varem ja räägime sellest ka tulevikust, te olete täitnud kõik kriteeriumid selleks, et viisarežiim lõpetada, olete täitnud kõik Kopenhaageni kriteeriumid, mille komisjon on paika pandud ja läbirääkimise, liitumisläbirääkimised võivad nüüd alata, see on positiivne uudis, see peaks kogu Balkani piirkonnale olema julgustuseks, te peate jätkama oma tööd selles vaimus. ma mõistan et kuupäeva küsimus on teie jaoks oluline. kuue päeva pärast on teie kandidaatriigiks olemise neljas aastapäev ja nagu on öeldud, detsembris nõukogu või ülemkogu kinnitab tõenäoliselt, et liitumisläbirääkimised saavad võimalikult kiiresti jätkata väga paljud kolleegid on siin maininud juba teie edu ja ma leian, et praegusel hetkel on poliitiline olukord Makedoonias selline, et peaministri positsioon on tugev, tal on palju toetajaid ja see on väga hea positsioon, hea positsioon, mida tuleks ära kasutada selleks, et äh, liidrioskuseid optimaalselt ära kasutada. valitsus peaks äh, langetama tähtsaid poliitilisi otsuseid riigi tuleviku huvides otsuseid, mis äh, kinnitavad, et valitsus äh, on äh, suuteline suuri probleeme lahendama. oleks tore, kui te suudaksite liikuda selle eesmärgi suunas. proua Koopa, kaks minutit. suur tänu, härra esimees ma tahaksin omalt poolt tervitada välisministrit meie komisjonis, tegemist on väga huvitava mõttevahetusega ja meiegi omalt poolt tervitaksime edusamme selles riigis, mis on oluline kogu Lääne-Balkani piirkonna jaoks, aga mõned küsimused jäävad siiski lahendama, lahenduseta praegusel hetkel, nagu me oleme korduvalt öelnud meie komisjonis. kui me vaatame nüüd Horvaatia ja Sloveenia kogemusi, siis äh, me ju teame, et tee Euroopa Liidu suunas eh, eeldab probleemide lahendamist eh, lähtuvalt heanaaberlikest suhetest eh, ja seetõttu ma leian, et kindlasti kahepoolsed probleemid leiavad vaja, vajavad lahendusi ja pärast valimisi Kreekas on Kreeka valitsus näidanud üles soovi kahepoolseteks läbirääkimisteks, nii et loodetavasti see probleem leiab ka äh, leiab ka lahenduse. põhimõtteliselt on Kreeka positsioon ju selge. riigile peaks olema liitnimi. ja seda siis ÜRO egiidi all. ma arvan, et see lähenemine on väga positiivne, väga konstruktiivne, me oleme valmis kõikideks ettepanekuteks, et kiiresti edasi liikuda, kuid võtmeküsimuseks jääb siin ka usalduse ülesehitamine riigi ja, ja regioonide vahel, mitte ainult Kreeka ja teie koduriigi vahel, vaid ka kogu ja vaid ka endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia ja Bulgaaria vahel. usalduse ülesehitamine aitab lahendada ka kõiki teisi probleeme selles piirkonnas. minu küsimus oleks seetõttu järgmine, kas teie valitsus praeguses olukorras äh, ja pidades silmas äh, komisjoni positiivset äh, lähenemist äh, ja Kreeka valitsuse positiivset lähenemist, kas teie valitsus püüab kiirendada mitte ainult nime küsimuse lahenduse leidmist, vaid usalduse ülesehitamist nende riikide vahel ja piirkondade vahel. suur tänu ja järgmine kõneleja, härra Prosetšetš, kaks minutit, palun. Eh, tack, herr ordförande. Herr minister, eh, först vill jag hälsa er välkommen till Europaparlamentet. proua Prisatšeks, härra minister, kõigepealt tahaksin ma tervitada teid Euroopa Parlamendis ja ma tahaksin ka õnnitleda teid eh, teie edu puhul, mis te, mida te olete saavutanud pärast komisjoni raporti koostamist. Te olete maininud juba, mainisite oma edusamme ja mainite, mida te veel püüate saavutada. Te mainisite muuhulgas ka asjaolu, et teie olete lahendanud äh, oma piiriprobleemi äh, Kosovoga, ma arvan, et see on üks suurepärane lahendus sellest, kuidas probleeme saab lahendada. probleeme, mida ei ole tegelikult äh, lihtne lahendada sellises piirkonnas nagu Balkani piirkond. minu küsimus teile oleks järgmine, kas teil on veel mingisuguseid positiivseid plaane või äh, plaanitud, äh, kavandatud algatusi selleks, äh, et oma suhteid Kosovoga veelgi parandada ja arendada? Prima... suur tänu! ma arvan, et nüüd peaksime me esimese küsimuste vooru lõpetama ja andma sõna jällegi härra ministrile, et küsime, härra minister saaks küsimustele vastata. Dear members of the parliament, <clears throat> thank you very much austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu teie huvi eest, teie kommentaaride eest, teie küsimuste eest, ma püüan äh, teie küsimustele, kommentaaridele ka vääriliselt vastata. suur tänu ka, härra Taaler, teie kommentaaride ja järelduste eest. Äh, ja see on väga oluline äh, meile teada, mida teie arvate, härra raportöör. ma püüan nüüd vastata teie küsimustele, kõigepealt austatud äh, parlamendiliikme Sale härra Salafranco küsimus. nimelt, millised on võimalused äh, meie läbirääkimiste intensiivistamiseks Kreeka valitsusega. ma tahaksin siinkohal rõhutada, et me oleme valmis äh, selleks, et arvamusi, mõtteid vahetada ühiste projektide nime, teemal, mitte ainult nime küsimuses, vaid ka kõikides teistes küsimustes, mis on meie ühiste, ühineseks huviks. ja nüüd ma vastaksin proua Kopra küsimusele, mis puudutas tegelikult sama teemat, nimelt kas meil on mingisuguseid konkreetseid plaane usalduse ülesehitusmeetmeteks ka või kas meil on mingisuguseid muid kavandatavaid meetmeid selleks, et meie hea, hea naaberlikke suhteid ja liite parandada. minu vastus oleks positiivses, positiivses vaimus, nimelt ma arvan, et me peaksime kohtuma rohkem otseselt ja ma teeksin ettepaneku Kreeka valitsusele avada uus piiripunkt äh, äh, Makedoonia Markova Nuga piiripunkti äh, juures ja ma arvan, et selliste konkreetsete meetmetega suureneksid inimestevahelised suhted ja suurem, suuremad sidemed kahe riigi vahel ja sellised konkreetsed nii, sammud oleksid kahepoolsete suhete parandamise teel väga äh, tähtsad. siis paar päeva tagasi Makedoonia finantsminister ja mina ise saatsime omaalgatuslikult kirja härra Papandreole selles kirjas teeme me ettepaneku algatada läbirääkimised kahekordse maksustamise vältimiseks kahe riigi vahel, sellepärast et Kreeka ärikogukond on üks suuremaid ärikogukondi üldsegi Makedoonia Vabariigis ja nemad avaldasid soovi, et kahe riigi vahel sõlmitakse kahekordse maksustamise vältimise leping selleks, et nende äritegevus oleks soodsam, soodsamates tingimustes ka Makedoonia vabariigis. siis, mis puudutab austatud parlamendiliige härra, liikme härra Kaatseni äh, kommentaare ja küsimusi seoses viisade liberaliseerimisega. ma tahaksin äh, vastuseks öelda, et Makedoonia on valmis oma kogemusi jagama nii Albaaniaga kui Kosovoga seoses äh, tehniliste saavutustega, selleks, et liikuda edasi viisasüsteemi liberaliseerimise teel ja ma tooksin välja siinkohal, et Makedoonias on Albaania kogukond, kuid ma rõhutaksin, et Makedoonia albaanlased saavad olema esimesed albaanlased Balkani riikidest, kes reisivad Euroopas ilma viisata ja see on sümboolne samm ja meie mitmerahvusliku ühiskonna jaoks väga oluline samm siis Srebrenica äh, küsimuse lahendamine Makedoonia assamblee siis ma tahaksin tervitada meie parlamendiliikmeid äh, ja meie parlamendiliikmetele soovitada seda algatust, aga isiklikult ma toetaksin Makedoonia valitsuse seisukohta, et me tahaksime demokraatliku maailmaga liik-, liituda, mõistes hukka Srebrenica veresauna ja ma arvan, et see peaks olema kõigi Balkani poliitikute mälus, mälusse sööb, sööbinud äh, katastroof ja me peame andma endast parima, et midagi sellist kunagi ei korduks. ja austatud parlamendiliikme Tännok, härra Tännoki küsimuse kommentaar, mis puudutas äh, meie Kreeka naabreid ja meie territoriaalseid potentsiaalseid äh, pretensioone. ma tahaksin omalt poolt öelda kõigepealt, et Makedoonia Vabariik on ainukene riik meie piirkonnas, kes omaenda põhiseaduses on selgelt kirja pannud sätte, et meie riigil pole ühtegi territoriaalset pretensiooni ühegi naaberriigi kohta. ja seda põhimõtet on toetanud kõik poliitilised võimud Makedoonia Vabariigis. ma arvan, et see asjaolu juba näitab selgelt, et me austame kõikide suveräänsete riikide territoriaalset äh, ühtekuuluvust ja suveräänsust ja Makedoonia on ainu-, peaaegu ainukene riik äh, Sloveeniast äh, Küproseni, kus on konkreetsed piirid paika pandud, piirid kõikide naabritega ja see näitab veel kord, et me ei taha mitte mingisuguseid tülisid seoses piiridega ja veel rõhutaksin ma, et äh, vähem kui üheksateist aastat on olnud meil sõltumatust. ja praegusel hetkel pole Kreeka ja Makedoonia vahel olnud ühtegi julgeolekuprobleemi, mis tähendab seda, et suhted kahe riigi vahel selles valdkonnas on õigel tasemel, heal tasemel ja Makedoonia ja Kreeka sõdurid töötasid äh, Afganistani missioonidel õlg õla kõrval ja Makedoonial on seal kolm koma üks protsenti kõigist meie vägedest. ja samal ajal ma olen isiklikult veendunud, et selle küsimuse puhul on ühe sõltumatu, ühtse, integreeritud riigi äh, olemasolu ei ole mitte julgeoleku ohuks, vaid julgeoleku äh, tagajaks äh, Kreekale. ja lõpetuseks äh, me räägime siin tõsistest asjadest, äh, pisut võib-olla anekdootlikumal teemadel. Makedoonial on kokku kaheksa helikopterit. kaks nendest helikopterist on doneeritud Kreeka poolt ja me oleme nende helikopterite eest väga tänulikud oma Kreeka sõpradele. ja siis härra Kukani küsimus. suur tänu teile teie kommentaaride eest, mis puudutab valitsuste ja avalikkuse toetust ja ma vastaksin teile ka positiivses vaimus, jah, me kavatseme avalikkuse toetust ära kasutada äh, selleks, et äh, ellu viia reformile suunatud meetmeid. Makedoonia valitsus äh, tahab tulevikku suunatult tegutseda ja kasutada ära kõiki meie pädevusi ja teadmisi selleks, et viia läbi reformid majanduse valdkonnas, hariduse valdkonnas, sõjaväe, justiitssüsteemide ja korruptsioonivastalise organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. ja me oleme poliitikud, me tahame äh, oma riiki meie, et meie normaalne kaasaegne äh, riik tuleks toime äh, kaasaegse maailma väljakutsetega. ja lõpetuseks selleks, et vastata austatud äh, proua Ibrisagitši küsimusele, mis puudutab Kosovo ja Mas-, äh, Makedooniat, siis äh, me oleme tu-, tunnistanud Kosovo iseseisvust ja Horvaatiaga sama lugu, me oleme oma piirid paika pannud alles ja uued arengud on tulekul ja seda positiivses mõttes, millega ma tahaksin öelda, et Makedoonia suurendab meie esindatust Pristinas ja amet, ja nüüd saab meil olema ka saatkond ja esimene saadik ja loodetavasti Kosovo vastab samaga ja saadab õige pea Makedooniasse oma saadiku ja loob oma saatkonna, mis parandab meie koostööd veelgi. aitäh! suur tänu, härra minister, jätkame nüüd küsimuste teise vooruga. ja esiteks härra Rutšek, tere, hea meel teie tutvuda veel kord ja kohtuda väliskomisjonis. ma loodan, et aasta kaks tuhat kümme saab teil olema edukas ja mitte ainult äh, viisa lihtsustamise tõttu, vaid ma loodan, et ka pannakse paika konkreetne kuupäev läbirääkimiste alustamiseks. lubage esitada teile kolm küsimust. minu kolleegid juba esitasid küsimuse Kreeka kohta. ma nõustun igati, et selles küsimuses on avanenud võimalused. kas te võiksite visandada, millised on teie mõtted, milline see kompromiss saaks olema, kui soovitakse saavutada lahendus, siis peaks olema kompromiss, mis on vastuvõetav mõlemale osapoolele. aga ma tahaksin küsida, äh, kuidas jääb Skopje lennuvälja nimega, nimega? ma usun, et see oleks tõeline hea tahte avaldus, kui see nimi muudetaks. loomulikult ähm, siseriiklikel põhjustel see saab olema raske samm, kuid nagu juba mainitud, äh, teie positsioon on tugev riigis ja ma usun, et see oleks hea, hea tahte väljendus, kui nimi muudetakse. seega te näitaksite, et teie pilk on suunatud tulevikku ja te enam ei vaidle mineviku üle. Te olete väga julge oma suhete arendamisel Kosovoga. kas te võiksite aga rääkida, millised on suhted Serbiaga? sest me oleme lugenud, et serblased ei ole eriti rahul äh, mm, piiriküsimustega ja tunnustamisküsimustega. ja ma sageli vaatan CNN-i saateid ja ma näen ka reklaame investeerige Makedooniasse. kui tõhus see reklaam on olnud, milline on olukord välisinvesteeringutega ja mida te sooviksite näha välisinvesteeringute vallas Makedoonias, mis on kriitilise tähtsusega teie riigi ja kogu piirkonna arengule? tänan, järgmisena. härra Salavrakos, kaks minutit tänan, esimees. mul on suur rõõm, et välisminister on täna meie seas. ma olen tutvunud tema e, eluloo kirjeldusega, see jätab sügava mulje mulle. ja arvestades seda, et ta on ka Harvardis õppinud, näitab see, et Kreeka on üles näidanud omapoolset mõistmist ja ma tahan sellega öelda, et välisministri seisukohad äh, on risti vastupidised sellele, mida ütles hiljuti riigi president, kui ta külastas Austraaliat kuu alguses ja väitis, Pürenee äh, ja Alvaria makedoonlased on erinevad ja peaminister ütles, et Makedoonia on tõstatanud eh, piiriküsimuse Bulgaariaga ja samuti ka Kosoviga, eh, kust hiljuti tuli reaktsioon Belgradist ja on selge, Belgradist ja on selge, et eh, sellel ajavahemikul kaks naaberriigi kes on Makedoonia kaks naaberriigi, lisaks Kreekale, Bulgaaria ja Serbia äh, on ärritunud selle riigi suhtumisest ja kui me lisame veel suhted Kreekaga, siis selgub, et me siiski loodame, et suhted naabreid riikidega paranevad, siis käesoleval hetkel need ei ole piisavalt head ja ka majanduslikus mõttes äh, elab riik praegu raskel ajajärgul. tundub, et aastad äh, kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist äh, nelisada neliteist miljonit on ette nähtud, kui puudub programm selle jaotamiseks ja mu küsimus on, kas Makedoonia on valmis äh, tegema jõupingutusi selleks, et vähendada vastuolusid naaberriikidega, eriti minu koduriigi Kreekaga. tänan, järgmisena. härra Preeda, kaks minutit. tänan, esimees. ka mina tahaksin tervitada seda märkimisväärset edasiminekut, mida Makedoonia on saavutanud politsei koostöö ja kohtusüsteemi ja võitluses korruptsiooniga. komisjoni ettepanek läbirääkimiste alustamiseks on väga positiivseks märguandeks sellele riigile ja mulle tundub, et äh, see peaks ergutama poliitilist eliiti, juurutama vajalikke reforme. Neid asjaolusid arvestades ma usun, et ülemkogu detsembris kaks tuhat üheksa peaks heaks kiitma komisjoni ettepaneku ning äh, välja pakkuma läbirääkimiste alguskuupäeva. minu arvates selline otsus saadaks väga tugeva signaali ka Lääne-Balkani riikidele, eh, kes mõistaksid, et kui nad vastavad seatud tingimustele, avanevad neil selged võimalused ka tuleviku jaoks. ja küsimus teile, härra minister. ja see puudutab probleemi, mida on juba tõstatatud. Ehm, probleemistik Kreekaga, erimeelsused Kreekaga. kui määratakse kindlaks läbirääkimiste alguskuupäev kas nimetatud otsus lihtsustaks või mitte nime probleemi lahendamist teie ja Kreeka vahel. kas see julgustaks otsuse leidmist, lahenduse leidmist või see muudaks asja hoopis keerulisemaks? tänan. ja järgmisena proua Kanelis rohelistena me leiame, et läbirääkimiste alustamise soovitus on mõistlik ettepanek Euroopa Komisjonilt. see on oluline nii Makedooniale kui ka teistele liitumist ootavatele riikidele ja on oluline ka Euroopa Liidule. Macedoonia peaks kasu saama saavutatud edusammudest ja seda teed ei tuleks blokeerida veel vaidlusaluste küsimustega. see saadaks vale signaali ka teistele äh, liitumisteele asunud riikidele, kuna me oleme Euroopa Liidus kehtestanud vastavad kriteeriumid ja te olete teinud tõsist tööd, et nendele kriteeriumidele vastata. teisalt aga Makedoonia omalt poolt peaks jätkuvalt võtma endale tõsiseid kohustusi nimeprobleemi lahendamiseks ning äh, äh, edasiliikumise tempo säilitamiseks. ja ma tahaksin konkreetselt küsida diskrimineerimise vastase võitluse kohta, mida mainitakse ka eduraportis. seal on kirjas, et on saavutatud edu perevägivalla vastu võitlemisel, kuid siiski jäävad veel äh, tõsised murepunktid naiste osalemise kohta poliitilises elus, võrdsete võimaluste seaduse jõustamises ja eriti äh, seksuaalvähemuste häbimärgistamises, kuna neid seadus ei kaitse. ja seetõttu ma tahaksin kuulda, milliseid jõupingutusi on tehtud nendes valdkondades. tänan, proua Kornelis järgmisena härra Hundis. tänan, esimees. oli väga huvitav kuulata ministrit ja ma tahaksin tänada teda selle eest. meie, kes me oleme pärit Kreekast, tundsime veelgi suuremat huvi tema vastuste vastu, arvestades ka kreeklaste poliitilist jõudu, kes soovivad näha häid, heanabelikke suhteid kahe riigi vahel ja sõprussuhteid. mitte keegi ei soovinud ju oma vägesid Afganistani saata, kuid seda küsimust me täna ei aruta. kuid mu küsimus kolleegidele on järgmine see nime küsimus ei ole mitte Balkani piirkonna sisene küsimus. see on probleem, mis vajab lahendamist see võib olla pingete allikaks Balkani piirkonnas ja me peaksime aitama omalt poolt, et selles piirkonnas ei tekiks rohkem selliseid vaidlusi. me peame selle probleemi lahendama, sest see äh, sünnitab natsionalistlikke liikumisi mõlemal pool. ja ma usun, et et meie poliitilised erakonnad, vasakpoolsed paleid ja teised, kes kuuluvad sellesse poliitspektrisse, äh, peavad ka osalema nendes jõupingutustes, äh, mille on algatanud ÜRO. Äh, mu küsimus on, kas poliitilised ja kult-, poliitilised jõud ja kultuuriringkonnad pooldavad seda, mida valitsus on ette võtnud nimeküsimuse lahendamiseks? suur tänu, härra Kondes järgmisena proua Gianaku. tänan, esimees, ma tahan öelda tere tulemast ministrile. kuulates seda, mida teie ütlesite ja mida ütlesid teised, pean ütlema, et me omalt poolt nagu saadame ministrile signaali selle kohta, et nad on asunud teele Euroopa Liidu liikmelisusele ja ma arvan, see on vale teie valitsus peaks aktsepteerima, te peate tunnustama ka seda, mis on otsustatud ka ÜRO tasandil, et on vaja lepitust Kreekaga. Kreeka on teinud mitmeid samme selles suunas, on teinud väga palju investeeringuid teie kodumaale. komisjoni eduraport on hea, kuid ridade vahelt selgub, et mitmed küsimused on jäänud lahendamata, näiteks isikuvabaduste küsimus, vähemuste õigused, naiste olukord on keeruline, korruptsioon vohab, ähm, toimub inimkaubandus, eriti naistega, ja ka sellised asjad, mis komisjoni raportis on jäänud mainimata, näiteks natsionalistlikud äh, meeleolud valitsuse poolt ja kui vaadata kooliõpikuid, siis need sisaldavad hämmastavat propagandat naabrite kohta. ma ei taha sellega väita, et teie riik ähvardab Kreekat. ma olen kindel, et selliseid ähvardusi ei ole, kuid tundub, et kodanike uus põlvkond on kasvamas, kujunemas. ja Äh, on avatud sellisele natsionalistlikule propagandale. ma olen olnud äh, haridusminister oma eelmises äh, tegevusvaldkonnas ja seetõttu mõistan hukka taolised õpikud. minuti. järgmisena härra Kirillov, kaks minutit. minu arvates on tegemist hea otsusega, kui me räägime viisa vabastusest. loomulikult noored õpivad nendest õpikutest, eh, mis eh, sisaldavad viha naabrite vastu, seetõttu oleks hea, kui nad saaksid vabalt reisida ja näha, mis seal tegelikult toimunud. ja mis me räägi-, puudutab valimisi, siis tulemused olid head, need olid hästi läbi viidud, kuid ma tahaksin esitada ühe inimliku küsimuse aprillis koos oma rahvaparteilasest Bulgaaria kolleegiga me pärast mitmeid kaebusi otsustasime külastada sõjamonumente ja me olime šokeeritud. see pilt oli kohutav. me olime piisavalt diplomaatilised, me ei avaldanud oma tundeid. me kohtusime teie ministriga ja asepeaministriga ja tõstatasime selle väga inimliku küsimuse, see on mälu küsimus. see on küsimus, mis puudutab eh, suhtlemist inimeste tasemel ja äh, lubati, et see küsimus lahendatakse äh, vähemalt kaks-kolm juhtumit. Teil ei ole võimalik kõiki küsimusi lahendada, kuid samuti bulgaarlased võiksid õla alla panna ja lubati, et kahe-kolme nädala jooksul see äh, lahendatakse, kuid siis asepeaminister millegipärast astus tagasi ja seetõttu ma tahaksin teilt, härra välisminister, kuulda, miks see asi läbi läinud meil toimus väga sõbralik kohtumine, see ei olnud parteiline küsimus, te andsite oma lubaduse, aga te ei täitnud seda. kas te võiksite selgitada, miks? tänan, kolleeg Kirillov, järgmisena. härra Faigl. suur tänu, esimees Äh, härra välisminister, mul on hea meel, et te tulite meie komisjoni. ja mul on hea meel, et teie edusammud on tihedalt seotud äh, praktiliste reformide elluviimisega teie kodumaal. ja mul on hea meel, et ka teie tulevik on tihedalt seotud äh, meiega ja ma hindan kõrgelt teie riigi traditsioonilist sõbralikku suhtumist ja mul on hea meel, et te tulite otse meie juurde. ja nüüd Makedoonia avaneb, kui noortel avaneb võimalus viisavabalt reisida, te olete seda pikalt oodanud. tänane arutelu on liikunud selles suunas, mis näitab, et inimestel on nüüd selge arusaam, et äh, Makedoonia tulevik on tähtsam kui minevik iga rahva ajalugu on oluline, kuid mineviku taak ei peaks olema ainsaks asjaoluks, mis takistab riigi arengut kaasaegseks ühiskonnaks ja seetõttu on oluline, et Makedoonia ei klammerduks oma minevikku, vaid tegutseks kaasaegse pragmaatilise riigina, Eh, kes suudab arendada ühise keele suhtluseks oma naabritega. see on prioriteetne, eriti eh, sellistel inimestel nagu teie, härra minister, kes te olete noorte esindaja ja ma tahan tänada teid selle solidaarsuse eest, eh, mida teie riik on üles näidanud rahu tagamise operatsioonidel maailma teistes osades ning ka teie panuse eest Kosovo kriisi lahendamisse. tänan, härra Vaigel, härra Peeterle kaks minutit suur tänu, esimees. ka mina olen alati olnud veendunud, et Euroopa liitumine Euroopa Liiduga on oluline. vabandust, Makedoonia liitumine Euroopa Liiduga on oluline nii riigile endale kui ka tervele piirkonnale. ma igati tunnustan teie riigi edusammusid sellel teel ja ma loodan, et te olete avatud ka progressile tulevikus ja ma loodan, et sellel teel ei saa taada olema takistusi. see on oluline nii Makedooniale kui ka meile. mul on eriline heameel selle üle, mida ütles minister täna äh, Makedoonia majanduse kohta. mul on hea meel, et te olete saavutanud edu ja julgelt tegutsenud piiripro-, küsimuste lahendamisel ja ma loodan, et Makedoonia vastab nüüd äh, inimeste vaba liikumise tingimustele meie Sloveenidena tänu sellele äh, saame avada ukse makedoonlastele oma kodumaale. ja kui me räägime nüüd vaidlusest Makedoonia ja Kreeka vahel, siis selles küsimuses on veel ruumi, hea tahte näiteks mõlema poole poolt ja siin on veel võimalik edasi minna, et lahendada veel lahtised küsimus. ma loodan, et selliseid hea tahte avaldusi saab olema rohkem, nagu näiteks piiripunktide avamine kahe riigi vahelisel piiril. kas teie valitsus kavatseb teisi algatusi äh, käivitada, et äh, süvendada koostööd piirkonnas, piiriüles koostööd? tänan teid järgmisena proua Makovei. ma aastatel kaks tuhat seitse, kakskümmend kaheksa olin Skopjes Briti valitsuse nõunikuna osutades abi Makedooniale. ma võin kinnitada, et need edus, edusammud on saavutatud. esimees sekkub, kuna sõnavõtja mikrofon ei tööta ma olen lisanud teile kõneaega, ütleb esimees. ma tahan alustuseks öelda, et kaks aastat ma töötasin Skopjes aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa Briti valitsuse nõunikuna ja see oli osa Ühendkuningriigi äh, abistamispoliitikast Makedoonias. ma võin kinnitada neid edusammuse võitluses korruptsiooniga ja ka kohtusüsteemi arendamisel Äh, kus on vastu võetud uus karistusseadustik ja äh, koostati ka teised uued seadused, osa on vastu võetud, teised näited edusammudest, võib-olla mida kõik liikmesriigid ei tea, näiteks et kõik kohtulahendid äh, avaldatakse ka veebileheküljel selle Äh, on sisse viidud läbipaistvuse nõudmised ka poliitiliste erakondade tegevusele ja kampaaniale. ma nägin poliitilist tahet, ma nägin kohustuste võtmist ja ma nägin ka inimeste suutlikkust tulemusi tagada. ja seetõttu ma tahan liituda nendega, kes õnnitlevad riiki saavutatud edusammude puhul. ma kutsun teid üles jätkama reforme. ja ma nõustun ka nende nõukogu kolleegidega, kes tahavad heaks kiita komisjoni ettepaneku määrata kindlaks läbirääkimiste alguskuupäev ma usun, et, et sellise otsuse puhul võtmeküsimuseks on riigi poolt saavutatud edu. ja kui me vaatame, mida riik on saavutanud, siis e, otsus võib ainult viia viisa vabaduseni aastal kaks tuhat kümme ning läbirääkimiskuupäeva paikapanemiseni Äh, ma usun, et me kõik oleksime rõõmus, kui saavutatakse kokkulepe nime küsimusest. samas me ei taha äh, karistada neid makedoonlasi, kes on teinud kõva töö selleks, et saavutada edu. liitumisküsi-, äh, liitumisprotsessi ei peaks takistama kahepoolsed probleemid, see ei oleks õiglane, kuna meie edendame õiglust ja kohtleme kandidaatriike vastavalt saavutatule. ja ma usun, et kui määratakse kindlaks läbirääkimiste kuupäev, siis see Äh, aitaks kaasa ka nimeküsimuste läbirääkimistele. vastasel juhul eriarvamused jätkuvad, frustratsioon süveneb, ebaõiglus äh, tunded süvenevad ja see ei ole kasuks läbirääkimistele. <clears throat> tänan, proua Makovei. sellega on küsimuste teine voor lõppenud, kuid siiski härra Komodakus tänan, esimees, minister. koos kolleegidega ma näen, et te olete teinud positiivse strateegilise otsuse liikudes Euroopa Liidu liikmesuse poole. Te olete andnud endast parima ja seda ma igati tervitan. aga äh, ka välisküsimuses on tehtud väga palju õigeid reformiotsuseid, kuid me räägime ka heanaaberlikest suhetest on tehtud ka nagu tagasikäiku. härra Goretski valitsus oma tegevusega on kaasa aidanud eh, suhete halvenemisele eh, Kreekaga ja teiste naaberriikidega, kes on Euroopa Liidu liikmesriigid. küsimus on, mida kavatsete teie teha, et seda olukorda parandada? võib mainida ju mitmeid saavutusi, äh, mitmeid tegevusi, mida ei oleks pidanud ellu viima, äh, kuid ma tooksin välja ainult ühe näite. Äh, on trükitud ja avaldatud kaarte, kus Makedoonia territoorium laieneb Thessalonikini Kreekas no see on äh, igati negatiivne, äh, arvestades soovi läbirääkimisi jätkata ja arvestades ka ÜRO tasemel toimuvat läbirääkimisi. kas te olete valmis aktsepteerima ÜRO kompromissi, äh, et oleks Põhja-Makedoonia vabariik, et üks riik ei kasutaks monopoolselt selle piirkonna nime ja Äh, see on sama nagu Skandinaavia riigid, äh, kes võiksid võtta endale Skandinaavia nime, räägiksid skandinaavia keelt. tänan, härra Komodakas. minister, teile esitati väga palju küsimusi, ma ei kadesta teid. arvestades seda, et äh, nüüd on saabunud teie kord vastata nendele pikkadele ja huvitavatele küsimustele. ma tänan, ma tänan teid ka selle suure huvi eest sellega vastu, mida me täna teile rääkisime, see on märk sellest, et me oleme jõudnud äh, tõelise debatini Makedoonia küsimuse läbirääkimiste küsimuste juurde. ma tahaksin vastata äh, korrates üle, et Makedoonia on rahumeelne noor rahvusriik, mis on huvitatud arengust, tihedast koostööd naabritest, huvitatud meie riigi julgeoleku, heaolu säilitamise ja ka meie naaberriikide heaolu ja julgeoleku säilitamise. ma tahaksin meenutada, et äh, kahekümne kaheksandal jaanuaril kaks tuhat kaheksa enne Bukaresti NATO tippkohtumist Makedoonia ja mina Makedoonia nimel isiklikult äh, ümarlaua debati ajal Ohridis koos eh, naaberriikide saadikutega, kes olid kaasatud nimeküsimuse lahendusse, andsin üle ühisdeklaratsiooni projekti, resolutsioon või kokkulepe, kui, kuidas iganes seda nimetada, eh, mis oleks sobivam meie Kreeka partneritele, kus räägitakse ka koostööst, territoriaalse terviklikkuse säilitamisest ning ka laiemas mõttes partnerlusest seega me oleme valmis sõbralikeks, heanaaberlikeks suheteks ja võrdväärseks koostööks. Kreekas me näeme riiki, kes saab kaasa aidata, mitte blokeerida eh, selle piirkonna integreerimisele Euroopa Liitu. asjaolu, et Kreeka ärimehed on kõige suurem äririigikond eh, Makedoonias, tõestab, et meil on rohkem ühiseid huvisid kui erinevusi asjaolus, et Kreeka Egeose mererannik on üks äh, külastajate poolest kõige suurem äh, turismipiirkond, näitab, et äh, inimestevahelised kontaktid on palju normaalsemal tasemel kui poliitikutevahelised kontaktid. ja võib-olla härra Komotsakos ja mina omalt poolt oleme ähm, kaasa aidanud kuidagi sellele negatiivsele arengule, kuid sellele antakse hinnang järgmiste aastate jooksul. Äh, kui seda nime vaidlust hakkavad uurima juba äh, doktorandid. Äh, vastates härra, proua Makovei küsimusele ma tahan tänada teid heade sõnade eest selle kohta, mida me oleme teinud korruptsioonivastases võitluses me soovime luua sellise süsteemi, mis oleks sõltumatu ja suuteline tegelema nende probleemidega ja me oleme arvesse võtnud ka seda, mida on öeldud rahvusvahelisel tasemel Makedoonia saavutuste kohta. me soovime äh, olla selline riik, kus maksumaksjatel on äh, lõppotsus. ja tänan härra Peterlit ka teie soojade sõnade eest ja meie reformide tunnustamise eest. rääkides nüüd piirkondlikest algatustest, mis võiksid olla kasulikud Makedooniale ja ka naaberriikidele, ma tahaksin rõhutada Makedoonia Vabariigi huvi selle vastu, et Euroopa institutsioonid